kallid kolleegid, päevakorra kohaselt eh, järgneb nüüd hääletus lihtmenetluse alusel. me eh, käsitleme Sören Bosondegradi teist raportit, mis puudutab kahe tuhande seitsmenda aasta üldeelarve täitmiseks heakskiidu andmist. kõigepealt tahaksin ma küsida raportöörilt, kas ta soovib sõna või tahate kirjutada kodukorra osas? sada seitsekümmend kolm äh, artikkel ütleb, et parlamendiliikmed saavad, peavad saama vabalt oma mandaati realiseerida ja täna hommikul toimus nõukogu ja komisjoniga debatt